härra Messerschmidt, teil on sõna. Øh, suur tänu. mul on äh, väga hea meel, et me täna seda arutelu peame siin äh, pidada. konkurentsi küsimus on Euroopa Liidus väga oluline, see on äh, meie võtmeküsimus Euroopa ühisturul see äh, on nagu liikluseeskirjad äh, äh, maanteel sõites, kui me punastest tulest kinni ei pea, siis juhtub õnnetus ning sama võib öelda ka konkurentsi kohta. mul on äärmiselt hea meel siin tervitada meie konkurentsivolinikku. samuti oli tore koostööd teha meie variraportööridega. eriti on mul hea meel Eh, nende kompromisside üle, mis meie kokku eh, eh, panime, siin on väga palju erinevaid uusi elemente, mida me polnud ette näinud eelnevates omaalgatuslikes raama- äh,, äh, äh, raportites sooviksin öelda, et Euroopa Parlament tegeleb nende küsimustega, mis on tekkinud seoses sotsiaalse dumpinguga see ei ole lihtsalt erine, lihtsalt ma, asi, mida mainitakse Euroopa Parlamendi komisjonides, vaid see muutub meie kõigi horisontaalseks lähenemiseks. Eh, olgu meie poliitika milline tahes, on see lahutamatu osa meie tulevasest tegevusest nagu meeste ja naiste vaheline võrdsus, näiteks õhutransport. mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis eh, hakati avaldama tugevat survet eh, ja näeme, kuidas äh, töötajaid survestatakse täiesti äh, kujuteldamatult. nii et äh, oleks vaja selline sõnastus leida, mis sobis selles valdkonnas kõigile. teiseks nüüd selline küsimus, mis puudutab LuxLeaksi. kui me see puudutab Luksemburgi maksupoliitikat, mis äh, oli vaja ligi, mis oli vaja selleks, et ligi meelitada suuri ettevõtteid. mina leian raportöörina, et see teema on äärmiselt tähtis. see on leidnud lahutamatu osa meie konkurentsipoliitikas. kui me homme hääletame, siis äh, on see loodetavasti ka aluseks äh, poliitilise organisatsiooni tekkimiseks. me ei saa loomulikult kõike harmoneerida, meil on vaja riigiabisid, meil on vaja maksupoliitikat, kuid see peab olema äh, terve maksupoliitika. kolmandaks, äh, valimiskampaanias oli äh, oluline roll sellel, kuidas kasutatakse struktuurifonde. kui me soovime toetada Eh, ettevõtteid, siis soovime seda teha kohapeal, me ei soovi, et töökohad viidaks mujale. mul on hea meel, et seda raportit saab selleks kasutada, mul on hea meel ka selle üle, et eh, kõik need eh, sektorid, kus kodanikud soovivad proaktiivsemat lähenemist, oleme me suutnud seda ka teha, näiteks näiteks energiaturu liberaliseerimine. ei ole mingisugust mõtet rääkida ühtsest energiaturust, kui meil puudub selleks äh, toimiv alus. ja IMCO komisjon on enda poolt suure panuse andnud just selle nimel. ja, ja rääkides nüüd äh, digitaalsest turust, siin on üks oluline roll äh, Google'il. tahaksin tänada eriti härra Tremosat, teie abi eest selles valdkonnas ja mul on hea meel, et me suutsime kompromissini jõuda. see raport ei eh, ole mõeldud selleks, et eh, keskenduda üksnes Google'i juhtumile, me näeme lihtsalt, et läbirääkimised toimuvad juba neli, käivad juba neli aastat ja komisjon teeb ühe algatuse teise järel kuhugi jõudmata me ei hakka kellelegi, kellegi suunas näpuga näitama, aga me ei saa status quo'ga lihtsalt niisama eh, leppida. komisjon peab suutma leidma lahendusi mingisuguse aja jooksul. loodetavasti eh, homme me suure enamusega suudame selle raporti vastu võtta, aitäh. Eh, suur tänu, ma annan nüüd sõna Euroopa Komisjoni nimel volinik Vestagerile, et äh, härra Messerschmitti sõnavõtule vastata. suur tänu. kõigepealt ma tahan loomulikult tänada raportööri, samuti vararaportööre ja proua Kallast, kes on koostanud äh, siseturukomisjoni nimel arvamuse, see on väga tubli töö see on väga tugev platvorm konkurentsipoliitikale, aga samas ka tuuakse välja mõned väga tähtsad sektorid, mida meie arutame. kõigepealt väärtused ja põhitähtis ja platvorm. väga tähtis on see, et te rõhutate, kuidas konkurents on osa demokraatiast ära hoida kapitali suur kontsentratsioon, koondumine, tähtis samas tagada, et need, kellel on annet, kes on algatusvõimelised, ka tõesti eh, saavad eh, tegutseda avatud turul. ning väga tähtis, nagu raportis ka öeldakse, et eh, kriisi ajal konkurentsireeglid ei nõrgeneks, vastupidi, meil on vaja hoida oma turud avatud, et kõigil oleks võimalus ja nagu raportöör ütles, konkurentsipoliitika on väga tähtis instrument, mis võimaldab meil saavutada terve rea eesmärke. energialiit, digitaalne ühtne siseturg ja kapitaliturud. meil on palju teadmisi, mida jagada ja ma ootan huviga tänast mõttevahetust ning ma äh, luban, nagu ma lubasin kuulamisel, et ma töötan käsikäes Euroopa Parlamendiga edasi. paar sõna kolme väga tähtsa prioriteetse valdkonna kohta. kõigepealt Energialiit. eesmärgid on suhteliselt lihtsalt sõltumatus, jätkusuutlik, kindel energiavarustus. jah, meil on olemas selle kohta juba õigusaktid meil on tugev platvorm, millele üles ehitada meie energialiit. nüüd konkurentsipoliitika rolliks on muuhulgas hoida silm peal energiafirmadel, kes eh, siiski tahavad tõkkeid siseturul. tähtis on tagada, et ettevõtted ei eh, hoiaks ennast konkurentsi eest digitaalsel ühisturul on selge, et me vajame sellist ühtset turgu ka selles valdkonnas, sest väga liikmesriigi kesksed on praegu meie liikmesriigid. ja meil on vaja tagada, et uued tehnoloogiad tõesti jõuavad kodanikeni. konkurents aitab meie väikestel ettevõtetel esitada väljakutse suurtele ja lõpetuseks, nagu siin öeldi, õiglane maksupoliitika läbipaistvus maksude vallas jah, siin on tähtis, et ei kasutataks tagaust, vaid kõik toimuks avatult. tähtis on hea seista selle eest, et maksupoliitikaid ei kasutataks ebaausa konkurentsi eesmärgil, nii et ootan huviga tänast arutelu ja teeme tihedat koostööd edasi parlamendiga. tak, thank you, dziękuję bardzo pani e, e, suur tänu, proua volinik ja nüüd saab sõna variraportöör IMCO nimel. Uh, ma tänan volinik, mul on hea meel, et te rääkisite väärtustest, millele tugineb konkurentsipoliitika, vabadus ja ühesugused mängureeglid kõigile. tihtipeale unustatakse need just ära ja ma tänan ka raportööri suurepärase raporti eest IMCO arvamuse koostajana mul on hea meel selle üle, et minu raporti tähtsad elemendid on olemas siin, õiglane konkurentsivõitlus, juurdepääs VKE-del, aga samuti digitaalse ühtse siseturu lõpuleviimine ning võrguneutraalsuse tagamine, see on kõik väga tähtis konkurentsi edendamiseks ja liberaliseerimiseks. liberaalina samas ma olen pettunud, et raportis koondatakse liiga palju tähelepanu rohkem regulatsioonile näiteks internetimajanduses ja samuti ühistarbimises. Need on ju need äh, valdkonnad, mis äh, siiski jäid ellu kriisitingimuses, ärge unustagem, et meil on miljonid tarbijad kes peavad saama kindlustunde, et nad saavad ettevõtlusega tegelema hakata. tähtis on kindlustunne, et me looksime õige keskkonna, et innovaatilised ettevõtted saaksid edeneda. mida meil on vaja, meil on vaja tugevat konkurentsiasutust Euroopas, kes oleks proaktiivne ja kohaneks uutele kiiresti liikuvatele eh, turgudele digitaalmajanduses, mida meil ei ole vaja, ei ole vaja arend-, seda asendada suurema regulatsiooniga, sest see kahjustab kõige innovaatilisemaid ettevõtjaid. ma loodan, et meie liberaalist konkurentsivolinik jagab neid seisukohti ja kolleegid siin kojas samuti. suur tänu, proua Kallas ja nüüd härra Werner Langen Rahvapartei nimel saab sõna. jah, ma tänan, president volinik, raportöörid, jah, kaks tuhat kolmteist juba me arutasime seda teemat, siis oli volinikuks Almunia ja teie, proua Vestager, olete nüüd esimest korda selle arutelu juures siin parlamendis. tähtis on, et Euroopa Liit kes peab ka majanduspoliitika ajama kõikides oma lepetes on ette näinud vaba turu äh, majanduse ja konkurentsi. jah, komisjonil on siin väga kaugeleulatuvad äh, volitused, aga ühinemiste ja koondumiste kontroll ja riigiabi kontrollimine ja kapitali, inimeste, teenuste ja kaupade vaba liikumise tagaja on komisjon. aga mis puudu on ja ka kuulamiselt selgus, on demokraatlik legitiimsus need suunised, äh, eeskirjad, paraku neid seni ei, võetakse vastu ilma kaasotsustusmenetlusteta. nüüd see võimutäius, mis komisjonil on, äh, jah, äh, näiteks üks miljard Microsoftiga võidelda, mm, on üksinda raske ja ma arvan, et Euroopa Liidu komisjon juba viimastel aastatel Almunia juht ajal on olnud liiga tagasihoidlik ja kui me vaatame telekom sektorit, siis Google'iga suunal on ka venitatud. jah, siin räägiti ka maksude alasest konkurentsist, samuti väga keeruline teema ja küsimus, kuivõrd vastutavad on liikmesriikide valitsused eh, riigiabi eh, puhul. jah, eh, alati on usaldatud neid andmeid, mis tulevad liikmesriikidest riigiabi andmise kohta, aga ei ole olnud sõltumatut kontrolli liikmesriikide riigiabi üle, nii et mõelge selle peale oma tulevastes tegemistes. ja järgmine on sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks härra Tibor Šani. jah, ma tänan selle võimaluse eest kas oma sõna sekka öelda. ma tänan härra Messerschmitti, raportööri ja samuti variraportööre tänan, sest meie koostöö sujus väga hästi jah, meie lähtepunktid olid väga-väga erinevad, aga sellele vaatamata on mul tunne, et kompromissid eh, sündisid meil head. oma fraktsiooni nimel tahan ka lisada, et mul on suur heameel. see on väga hea raport, eh, mis väljendab üldisi huvisid kuivõrd tähtsad on üldhuvid teenused kodanikele, üldist majandushuvi pakkuvad teenused, kõigest sellest räägitakse. ma tahan IMCO-t tänada selle eest, et digitaalne ühtne siseturg on nii suure rõhu saanud siin raportis, sest majanduskasv toimub just innovatsiooni kaudu Euroopas. ja ma tänan ka selle eest, et see raport on rääkinud meile ka sotsiaalsetest aspektidest. samas eh, paraku need sotsiaalsed aspektid eh, on midagi, mis Rahvapartei tahtis raportist välja jätta ja see ei ole sotsiaaldemokraatide jaoks vastuvõetav. Need küsimused peavad raportisse sisse jäädma ja lõige kaheksakümmend viis on problemaatiline, seda võidakse eh, valesti tõlgendada, siin räägitakse eh, raudteetranspordi liberaliseerimisest ja see näib nagu olevat kohustuseks sotsiaaldemokraatide fraktsioon ei saa seda sätet toetada, see on liiga liberaalne lähenemisviis ja me oleme selle vastu. ja tahan veel kord rõhutada, et meie fraktsioon on samas rahul neljakümne viienda lõikega. jah, ja nüüd saab ECR-i nimel järgmisena sõna härra Marek Joosep Krobatšik. suur tänu. jah, alustuseks tahan ma härra Messerschmitti väga tubli töö eest tänada. jah, konkurentsivõime on ju majandusarengus Euroopas sambaks ja see on põhitähtis äh, ka hinna kujundamisel, energiahindade kujundamisel, see ju mõjutab meid kõiki äh, paraku äh, USA-st olen väga maha jäänud elektri hinna poolest. elekter maksab Euroopa Liidus kaks korda rohkem kui USA-s. gaasihinnad on kaks koma viis korda kasvanud võrreldes USA turul olevate hindadega. on selliseid riike nagu Poola, kus gaasihinnad on viis korda kõrgemad kui USA-s. meil Poolas on viis korda gaasi hind kõrgem. ja see kõik süvendab ainult kriisi. ja öö, optimismi ei sisenda meisse ka kliimapoliitika, kuna see on väga ideoloogiline ja see meie konkurentsivõimet kuidagi ei tõsta. ma tänan ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Ramon Tremosa Ipacels. suur tänu teile competition is one of the fields where the commission Nüüd kolleegid, eh, konkurents on tõesti valdkond, kus, eh, kus komisjonil on võimalik eh, midagi ära teha Eh, ma tervitan raportööri, kes on teinud suure töö ära selleks, et hea raport kokku panna ning eh, ja ka variraportöörid on eh, väga head koostööd teinud. majandusasjade komisjonis sai see raport väga suure toetuse ja loodetavasti võetakse see vastu ka täiskogul suure häälte enamusega. peaksime parlamendis saatma komisjonile suure tugeva sõnumi kui soovime vähemaid äh, määrusi, äh, siis peaksime antitrusti äh, seaduse kiiremini vastu võtma, vaadates sellega, mis, seda, mis toimub Google'iga, tervitan ma teie kohtumist kõigi osapooltega, et asi teise pilguga üle vaadata, kuid samas aega pole piiramatult. loodetavasti komisjoni otsused võetakse kiiresti vastu. loodetavasti ei unustata seda, et et mitmekümnete kaebajate, hagejate hulgas on ka Ameerika Ühendriikide ettevõtteid, mõned ei, ei, <clears throat> soovivad eh, varjatult tegutseda, teised ei julge seda, <clears throat> teised aga mitte. Eh, ka kardetakse näiteks Google'i poolt, eh, poolseid repressioone neile selgitatakse, kuidas nad näiteks Google'is öö, otsingumootorist kaovad mitmeks päevaks ära. ma sooviksin veel kord rõhutada, et see ei ole ettevõtte sõda Ameerikat, Ameerika ja Euroopa vahel. ma ei ole ideoloogiliselt ühe nagu Ameerika ettevõtte vastu, ma olen lihtsalt monopolide vastu. Google'il on üheksakümne protsendine turuosa Euroopa riikides ning ta on tõesti äh, nii-öelda äh, see, kes äh, laseb VKE-sid turule Google'il ei ole alati kõige paremad valikud tarbijate jaoks kokkuvõttes. olen täiesti veendunud selles, et Google hakkab tegutsema ainult trahvi hirmus või uute seaduste hirmus. nii et kas te Eh, muudate midagi praeguses antitrusti juhtumi puhul äh, Google'i eh, eh, Google'i juhtumi juures, te peate seda tegema, kui soovite midagi muud. Teil on sinine kaart, härra Tremosa Ipalsels, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Funtsulika, teil on kolmkümmend sekundit uh,. You put the microphone on please Uh, uh, suur aitäh, juhataja. tegelikult ma sooviksin kolleegilt küsida järgmist. kas olete nõus sellepärast, et äh, siin raportis on sees need eraviisilised rünnakud Google'i vastu? kas olete nõus sellega, et sellesse raportisse, et selles raportis räägitakse eraisikute rünnakutest Google'i vastu? vabandust, maksustamisest. siin ei ole jutt maksustamisest, meie räägime võrdsest ettevõtjate kohtlemisest. paljud Euroopa äriühingud kannatavad Google'i käitumise pärast ja kui me midagi ette ei võta lähiaastatel, siis jääbki ainult Google turule. nii et siin ei ole küsimus mitte maksudes, kui ma teie küsimusest õigesti aru sain, siin on küsimus võrdsetest tingimustest. ja veel Microsofti trahviti kaks tuhat seitse, kaks tuhat üheksa oli ju kohtuhagi komisjon Microsofti vastu. ja Google'i vastu ei ole. jah, järgmine üheks minutiks ja kolmekümneks sekundiks saab sõna proua Paloma Lopes Bermejo, QNGL. suur tänu teile, president me hindame selle raporti positiivseid punkte. leiame, et ta eh, tõstab esile olulist kriitikat eh, rakendusprotsessi käigus ning annab ka konkurentsipoliitikale uue suuna. Äh, näiteks mõistab hukka äh, näiteks väike äh, põllumeeste diskrimineerimise ning samuti uurib ta sotsiaalset dumpingut näiteks transpordisektoris. samas oleme me endiselt kõhkleval seisukohal aspektide osas, mida pole mainitud raportis, näiteks seda, kui oluline on mm, oluline Ähm, nõuda kõrget tööhõive taset, äh, nagu seda aluslepingud nõuavad. leiame, et raportid peaks minema kaugemale ja nõudma ja rõhutama, et konkurentsi, äh, konkurentsipoliitika ei saa olla põhjuseks, miks avaliku sektori, avalikud teenused ära kaotatakse. Äh, konkurentsipõhimõtted on olulised, kuid ei tohi sealjuures komisjon tuhandeid töökohti ära kaotada Eh, ärgem unut-, unustagem, millise poliitika ohver on Euroopa, eriti sellised riigid nagu näiteks Hispaania. oleme esitanud muudatusettepanekuid eh, ka muuhulgas sellepärast, et soovime anda võimaluse eurooplastele, et nad teaksid, kas eh, tööhõive on oluline suurtele parteidele või mitte, avalik teenus on oluline või mitte, kas arbitraaži kohtud langetavad õiglasi otsuseid või mitte. igatahes on selge, et konkurentsipoliitika peaks kaitsma avalikku teenust, väikeettevõtteid ja töötajaid eh, suurte eraettevõtete rikkumiste eest. ja nüüd härra Michel Raimond Roheliste nimel kaks minutit kolmkümmend sekundit. ma tänan, lugupeetud volinik jah, kõigepealt ma tahan härra Messerschmitti, meie raportööri täna, sest ta on väga tubli tööd teinud ja tahan tänada ka variraportööre jah, väga suured olid erimeelsused sisulised ja väga tublid läbirääkimised saavutasid hea tulemuse. tahan kolmest asjast rääkida, mis on tuleviku osas väga tähtsad. tulevik on just tähtsam kui minevik. kõigepealt äh, agressiivset maksude planeerimist on vaja uurida, tähtis on, me seda arutame just päevil, mil LuxLeaks on päevavalgele toodud ja nüüd ma küsin endalt, see erikomisjon, mis meil on loodud ja üks neljandik meie kojast soovis selle loomist, alustab oma tööd Äh, täna kell üheksa ja tähtis on sellist agressiivset maksukonkurentsi tõesti uuritaks, aga ma ei arva, et kõigest sellest veel piisaks. teiseks võrguneutraalsus, siin raportis öeldakse, et väga tähtis on, et võrgus ei toimuks diskrimineerimised, andmevahetuses ei oleks diskrimineerimist. ja siin viidati Google'ile, see on seetõttu veel eriti tähtis, kui me, meil on võrk, kus liiguvad suured summad ja sellepärast on väga tähtis just meie andmeettevõtjatele see neutraalsus, siin on öeldud ka, et see on nagu Taliban. nii et et võib-olla see võrguneutraalsus on midagi, milles suunas ikkagi ei liiguta, võib-olla volinik, te töötate selle teemaga edasi ja annate meile õige suuna kätte. ja kolmas teema on energia. jah, me räägime siin taastuvatest energiaallikatest, mida on vaja toetada ja on vaja energia jätkusuutlikkus tagada jah, aga kuidas on lood tuumaenergiaga, neid toet-, tuumaenergia toetatakse palju rohkem kui taastuvat energiaallikat ja see on suur konkurentsi moonutamine. Teie eelkäija härra Almunia, kui ta esines siin parlamendi ees, ütles meile, et ta kavatseb selles vallas tegutseda ja ma loodan, et teiegi pühendate sellele ennast. ma tänan, järgmine on härra Steven Wolf EFTD fraktsioonilt, poolteist minutit. aitäh, juhataja. Euroopa on suremas. Euroopa inimesed on hädas. üle kogu selle fantastilise mandri on peresid, kellel on raske toime tulla, kolitakse mujale, püütakse surve all olevas maailmas endale uut kohta leida. konkurents on VKE-de jaoks väga otsustava tähtsusega. tähtis on, et inimestel oleks piisavalt raha taskus, et elektriarvet ja gaasi maksta ning et oma peret toita. ja seepärast on alati väga tervitatav ähm, tähendab, ja siis on härra Messerschmitti raport. sellised raportid siin alati kõlavad kõrvadele, mis ei kuule, sellepärast et siin kojas on tava tegutseda nende reeglite järgi, mida dikteerivad korporatsioonid nendel on eelis juurdepääs parlamenti saadikute ja voli, volinike juurde. ma olen näinud seda, kuidas korporatsioonid serveerivad oma ideid parlamendi saadikutele. ja, ja siis tõusevadki VKE-de ees väga kõrged barjäärid ning see julgustab korporatiivsust, mitte kapil-, kapitalismi see tähendab seda, et inimesed, kes juba miljoneid teenivad preemiate ja palkadena, et nemad saavad veelgi rohkem ja teistele jääb veelgi vähem. ausalt öeldes väga ohtlik on see koht, kus konkurents kukub läbi ja ükski raport, kaasa arvatud see, ei ole abiks nendele inimestele, kes Euroopas kannatavad. aitäh, härra Wolf, teile on sini see kaardi küsimus kolleeg Jakovtšitšilt, kas te olete nõus? kolmkümmend sekundit, palun. volio da kada govorite a slažem se s vama sa ljudima koji jedva ma olen nõus et inimesed kes hädas on et neile ei olda väga valmis raha andma, aga kas teie parlamendisaadikuna, vaba inimesena, kas teil on võimalik kellegi nii-öelda diktatuuri alla langeda, siin on küll palju lobitööd, aga mina näiteks küll otsustan iseenda nimel. no väga tore, kui teil nii-öelda vaba, vaba suhtumine on, minu, ma, mul on väga hea meel, et minul samasugune on, aga ma näen seda, kuidas pa-, Rahvapartei ja sotsid alati hääletavad plokina ja teie juhatused on kokku leppinud teha seda, mida korporatsioonid on neil äh, käskinud teha. ehk te isiklikult võite olla vabad, aga mitte teie fraktsioon. järgmine on proua Barbara Kappel poolteist minutit fraktsioonilise kuuluvuseta saadik. ma tänan. jah, konkurentsivõime tõukab tagasi majanduskasvu ja tööhõivet Euroopas ja mm, täna on meil suured väljakutsed Euroopas, sest asjad ei ole just kõige paremas seisus. globaalses konkurentsis me oleme kaotajaks ja meil on kaks korda rohkem töötuid kui USA-s praegu ja kuus miljonit töökohta on kadunud viimastel aastatel, USA-s ainult üks miljon on kadunud. energiahinnad Euroopas, nagu juba öeldud, elektri osas on kaks korda kõrgemad ja gaasi puhul kolm-neli korda kõrgemad kui USA-s või Venemaal ja maksukoormus USA-s on keskmiselt äh, viiskümmend protsenti protsenti meil kõrgem kui USA-s ja kolmkümmend protsenti kõrgem kui Jaapanis. nii et ei ole imestada, et teadusuuringute vallas on meil suur auk võrreldes USA-ga ja otseinvesteeringute puhul ka siin on viieteistkümnel aastal viimasel suur tagasiminek olnud ja samuti avaliku halduse efektiivsuse vallas. jah, raportis on palju häid punkte, nimelt strateegilised prioriteedid on toodud välja meie koosseisule, selged ja õiglased konkurentsieeskirjad ja võrdluskartell, õigluskartellide vastu, monopolide vastu, kuritarvituste vastu võitmine, riigiabi kontroll ja maksupoliitika, mis peab olema õiglane. aga Äh, äh, kuidas äh, kujundada selline konkurentsipoliitika, mis tõesti looks eelised meie ettevõtjatele ja tarbijatele. järgmine on Ester De Lange, kaks minutit. aitäh, volinik. Euroopa Liidu konkurentsipoliitika ei ole eesmärk iseenesest see peab andma oma panuse tarbijakaitsesse ja võrdsetesse võimalustesse, nii et väga hea, et komisjon äh, ka sellistel rasketel aegadel püüab sellega tegeleda, rasketel aegadel, kus liikmesriigid püüavad rohkem anda riigiabi ja ühtlasi tekitada barjääre. me kuulsime siin ähm, kolleeg Wulfi kommentaari, minul on väga hea meel, et komisjon järelevalvet teostab kui liikmesriik on raskustes, siis tõesti on hädas ka VKE-d, vaja on tegeleda killustatusega, väga vajalik on tegeleda ühtse digitaalse turuga. paljudes liikmesriikides peetakse vajalikumaks suur, suurte äriühingute kaitsmist veel üks kommentaar on mul. uus majandus. kui ma lähen, äh, võtan Uber takso ühes äh, linnas, siis see on okei okay,, teises liikmesriigis aga mõnes teises linnas see ei ole seadusevastane, tundub, et enamik liikmesriike ei tea ise ka, kuidas ähm, sellesse suhtuda ehk äh, komisjon peaks sellist asja analüüsima ja mõtlema, kas oleks vaja mingisuguseid uusi poliitikaid äh, kasutusele võtta. tähtis on see, et kasutatavad poliitikad teeniksid ühiskonda ja et seda arvestaks ka komisjon. ja nüüd Anneliisa Tots, minut kolmkümmend, palun. suur aitäh, suur aitäh volinikule, et täna õhtul siin olete. tihti öeldakse, et konkurentsipoliitika peaks ette ettevõtjatele tekitama samad võimalused, ükskõik kui suured on ettevõtjad ja kui suured on nende liikmesriik. aga samas, kuidas saab rääkida võrdsetest võimalustest, kui osadel äriühingutel on võimalik vält-, hoida kõrvale maksude maksmisest? Luxleak näitas, et mõned äriühingud peaaegu üldse makse ei maksnud. Nad ei töötanud tõhust tõhusamalt. Neil olid kunstlike vahenditega suurendatud oma tulusust. see on nagu saja meetri võidujooks, kus üks peab äh, sada meetrit läbima vormel ühes ja teine peab öö, äh, tõkkejooksu tegema. mul on väga hea meel, et selles raportis on ka teadvustatud neid kohti, kus liberaliseerimine ja öö, muu selline ei ole alati õigustatud, näiteks tervishoid, haridus või siis ka sotsiaalmajad. Need on sellised kohad, kus äh, ähm, ei ole ennast õigustanud see võrdsete võimaluste lähe-, kasutamine ja meie ajastu suurim väljakutse, kliimamuudatused. tähtis on edendada rohelise energia projekte ei ole mõtet äh, tekitada võrdset võimal-, võrdsete võimaluste mänguväljakut, kui see on kolm meetrit vee all. Ehm, jah, teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Atkinsonilt, kas te olete nõus? kolmkümmend minut-, kolmkümmend sekundit on aega. mikrofon, palun. proua George, miks te toetate siin Junckerit? Te, tema tahab ju kõike ühtlustada ja peale selle me räägime ju siin ka transatlantilisest kaubanduspartnerlusest. kas te toetate vabandust, ma olen külmetanud ja mul on raskusi. no ühesõnaga, mul on, ma küsin seda, et kas te toetate seda, kes ähm, peaks nii-öelda järelevalvet teostama, et temal on tegelikult offshore firmades kuskil mingisugused asjad või kuidas te suhtute? jah, väga tore. Äh, Janice, et ka sina siin oled äh, minu kandist. kõigepealt ma ütleksin, et võib-olla on mingisugune segadus siin. see on, see raport ei ole komisjoni looming, see on parlamendi looming, parlamendi arvamus sellest, mi-, äh, mi-, mida me mõtleme konkurentsist rääkides, mina käin tihti külas VKE-del ja nemad tihti räägivad mulle, et nemad on väga mures nende suurte äriühingute pärast, kes äh, manipuleerivad oma kasumitega, kes ähm, äh, nii-öelda suunavad oma kasumi kuskile offshore firmadesse ja nii edasi. Helvik Peterson, kaks minutit. aitäh kohe lähen üle emakeelele. ma sooviksin tänada raportööri suurepärase töö eest. konkurentsipoliitika on Euroopa Liidu jaoks tsentraalse tähtsusega, see on äh, hädavajalik meie äh, edasisele tegevusele, see on äärmiselt oluline Euroopa Komisjoni jaoks. ka teie kes te olete selle eest vastutav, et olete ilmselt sellest ka teadlik. konkurentsipoliitika on üks paljudest valdkondadest, kus Euroopa koostöö annab nähtavaid, käegakatsutavaid tulemusi, mis on kasulikud meie kodanike jaoks. sellega seoses sooviksin ma väljendada heameelt selle üle, et äh, räägi, et äh, ta räägib pädevusest erinevates liikmesriikides ja sel Euroopa Komisjonil peab olema piisavalt vahendeid selleks, et ta saaks kontrollida selliste tsentraalse tähtsusega eh, ülesannete täitmist. samuti on oluline, et rõhutatakse Euroopa Parlamendi olulist rolli. see on ka seotud pädevusega, see on lõigus sada neli ka ära öeldud raportis. ma sooviksin teid selle eest tänada. härra Messerschmidt ütles meile, et komisjonil äh, on vaja rohkem pädevusi liikmesriikides, rohkem vahendeid, Euroopa Parlamendil samuti. see on väga tore, sest see näitab, et meil on vaja rohkem Euroopat, mitte vähem. see on siiski suur muutus võrreldes sellega, mida öeldi varem Euroopa Komisjoni kohta, igatahes soodak-, soovin tänada raportööri selle eest, et ta tegi hea töö ära äh, ning äh, toetan teid nagu ülejäänudki parlamente. suur tänu ja mul on hea meel toetada teie raportit. suur tänu ja nüüd annan sõna Marko Vallile. Eh, suur tänu teile, president. ma jälgisin äh, mõningaid sõnavõtte ja arvan, et üsnagi tihti meie parlament võtab vastu häid äh, seadusi, kuid milles on probleem, need, kes äh, on siis täidesaatvad äh, rollis ehk siis komisjoni nõukogu, äh, me teesklevad kurti selle osas, mida Euroopa Parlament ütleb. ja miks selgub, et Jean-Claude Juncker oli see, kes on vastutav selle eest, et Luksemburg teenis tohutult raha ähm, maksudumpinguga ning äh, komisjon peab äh, kuue kuu jooksul andma nõugu, nõuandeid teistele äh, ja kes ning parlament võib teha väga hea töö ära, kuid samas öö, öö, otsustavad lõpuks nõukogu ja komisjon, kes on lobistide öö, Äh, küün-, küüsis ja kokkuvõttes maksavad äh, selle kõik kinni kokkuvõttes Euroopa kodanikud. ning äh, selle tulemuseks on hävitatud turud, VKE-d on pankrotis suurtel, mm, suurettevõtetel on on ema ettevõte maksuparadiisides me, eh, me peaksime protektsionismi juurde tagasi tulema. Markus Ferber, kaks minutit. ma tänan, lugupeetud president, volinik, mu daamid ja härrad. konkurents on ju üks tuumelement meie majanduses ja juba Rooma lepingute ajast on konkurentsipoliitika meil olnud Euroopa Liidus, mis peab tagama, et eh, kõik toimuks õiglaselt ja volinik Vestager, teie olete nüüd meil konkurentsivolinik ja ma soovin teile head kätt just mängureeglite väljatöötamisel ja selle eest hea seismiselt, et kõik turuosalised ka teie reeglitest kinni peavad ma arvan, et see on see, mida me ootame konkurentsipoliitikast ja siin on suured väljakutsed, eriti maksus, õiguse vallas. meil on nüüd erikomisjon loodud ja meil on hea meel selle üle, et komisjon ka omalt poolt uurib tervet rida liikmesriike. jah, meil on väljakutse, digitaalajastul ju toimub kõik ja meil on vaja e, selliseid mängureegleid olukorras, kus kõik on väga keeruline, ühes kohas tegutsetakse, teises kohas äh, makstakse makse ja see on tõeliseks väljakutseks digitaalajastul, sama lugu ka Google'iga. nii et meil on vaja nüüd silmas pidada seda, et me ei nõrgestaks Euroopat valesti tegutsedes, kas ikka on õige see, kui paljudes kohtades firmad, kes tegutsevad nüüd Äh, nõrgenevad meie poliitika tulemusena nagu telekomi vallas, äh, lennunduse vallas, et ei suuda enam konkureerida ülemaailmselt. nii et meie oma koosseisuga peame nende teemadega tegelema ja sellega tegeleb ka meie tänane raport ja ma loodan, et komisjon äh, tegeleb nende küsimustega, mis me oleme selles tõstatanud ja homme, mille üle me hääletame. ma tänan ja nüüd proua Moskva poolteist minutit. E ma tänan, volinik. konkurentsipoliitika on eh, ja konkurentsivõime on eh, põhiväärtused, ainult tänu sellele on võimalik meil edu saavutada, on alati olnud väga tähtsad instrumendid selleks, et kaupade, teenuste, kapitali, inimeste liikumiselt tõkked kõrvaldada ja ühtne siseturg lõpule viia ja kaitsta Euroopa tarbijaid, aga samas me peame nägema, et paljudes sektorites eh, on siiski tehnilised probleemid, mis on tõkkeks. ei eh, lase siseturul korralikult toimida, olla dünaamiline, innovaatiline e, ja ei lase majanduskasvul edeneda ja töökohti juurde luua. ma tahan rõhutada seda tähtsat rolli, mida parlament etendanud on selles valdkonnas viimastel aastatel ja ma arvan, et eh, meie plaanid konkurentsipoliitika vallas tuleb tulevikus vastu võtta tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ja meie oleme ametlikult kaasatud kogu protsessi ja ma arvan, et kaasotsustusmenetlus tuleb siin laiendada, sest see ainult suurendab Eh, demokraatlikku õiguspärasust, legitiimsust. see on põhjendatud ja ma usun, et me peame probleemid üheskoos kõrvaldama. meil on vaja uut institutsioonide vahelist kokkulepet ka konkurentsipoliitika kohta. ei saa olla konkurentsi ilma läbipaistvuseta ja meie parlamendis peame olema täielikult kaasatud eh, kõigesse sellesse, näiteks ka tahame teada, kuidas komisjon uurib liikmesriikide maksuotsuseid. ma tänan härra Stolojan, kaks minutit. suur tänu teile, proua president. ma toetan täielikult selle raporti eh, ettepanekuid, mis soovitavad komisjonil eh, uurida konkurentsireeglite rikkumist. Eh, see puudutab eriti just riigi abisid kus eh, on antud näiteks maksutoetust suurettevõtetele mõningates liikmesriikides. ma tean, et eh, komisjon on selles osas juba tööd teinud ja ootame huviga tema järeldusi. sooviksin samas eh, rääkida erinevatest hindadest samade arstirohtude vahel, mis on, eksisteerivad erinevates liikmesriikides need suured äh, hinnaerinevused võivad varjata äh, meditsiini äh, arstirohtudega seotud rikkumisi tootjate poolt. praegusel hetkel oleme tunnistajaks sellele, et arstirohtude turg on killustatud ja sellega seoses oleks vajalik äh, et ähm, Euroopa Komisjon uuriks äh, seda äh, problemaatikat äh, pisut täpsemalt, et ta suudaks välja selgitada erinevad, erinevad monopoli olukorra ärakasutamised Euroopa turul, et sellist olukorda tulevikus ära hoida. suur tänu teile. härra Jeppe Kohvot, poolteist minutit, järgmine. Øh, fru kommissær, fri og færre konkurrence er afgørende for, at vi... suur tänu. Äh, vaba võrdne konkurents äh, garanteerib selle, et meie tarbijad saavad parima toote parima hinnaga. eriti puudutab see äh, mobiiltelefoni digitaalturgu. Ähm, Financial Times ütleb, et on ees, ees seisavad paljud liitumised. komisjon peab aru saama sellest, et, et selle juures on kõige olulisem see, millist hinda peab maksma tarbija. näiteks Taanis on kaks ettevõtet, mis soovivad liituda, ma loodan, et Euroopa Komisjon eh, selle asja üle vaatab, oluline on ju see, kui suure turuosa võivad äh, kaks, üks, võib üks ettevõte endaga alla saada, et äh, ta ei oleks domineerivas positsioonis. kas te oleksite valmis äh, tarbija huvi võtta, võtma lähtekohaks, igatahes suur tänu härra Messerschmidtile väga huvitava raporti eest ning mina olen samuti selle raporti sõbraliku tooni üle, nii et soovid enam pädevus Euroopa äh, Ehm, Euroopa Parlamendile, nii et äh, minule ma ei tea, mida see kõik tähendab, äh, härra Messerschmidt, aga igatahes suur tänu teile. suur tänu ja järgmine on Georgios Kurtsus, kaks minutit. suur tänu. me arvame, et me kõik teame, et siseturg ei ole lõpule viidud ja me üritame korra majja lüüa nendes valdkondades, kus see ühis, ühtne siseturg ei toimi ja volinik äh, viib meid õiges suunas. nüüd ühtse siseturu struktuurilgi on tähtis roll etendada äh, majandustulemustele mitte ainult Euroopa Liidus ei ole nii, valitsused peavad takkama, et ühtne siseturg toimiks ka siseriiklikult ja üks põhjus, miks Kreeka ei ole suutnud nii kiiresti ja hästi edasi liikuda nagu Portugal või Iirimaa oma programmidega. põhjuseks oli just äh, see struktuur ja ühtse siseturu toimimine meil Äh, oli ülevalt poolt surve palkadele ja inimesed jäid halvemasse olukorda sellele vaatamata, et Kreekas oli ühe toodanguühingu tööjõukulu vaid kaksteist protsenti. Äh, samas skp langes kakskümmend protsenti, on vaja vaadata, kuidas on asjad ühes või teises liikmesriigis ja tähtis on, et nakkus ühest liikmesriigist teistesse ei leviks. nüüd äh, näiteks Vene gaas, äh, mis tuleb Euroopasse, on väga kallis nii et tuleb ka energiahindadega tegeleda tulevikus. järgmisena saab sõna härra Frunžulitsa. Uh, ma tänan, mu daamid ja härrad, ma olen väga rahul nende läbirääkimiste tulemustega, mis meil raporti osas olid ja ma tahan rõhutada, eh, et eh, avalikud teenused, eh, neid kaitsti selles raportis, tähtis on, et liikmesriigid saavad ise korraldada avalikke teenuseid nii, nagu nemad seda õigeks peavad ja sotsiaaldemokraadid panid just sellele rõhku siin parlamendis. minupoolsed muudatusettepanekud kaitsesid Euroopa Parlamendi suuremat rolli konkurentsipoliitika kujundamisel, eesmärgiga turu läbipaistvust suurendada, stabiilsust suurendada ja majanduskasv tagada raportiga me astusime sammu lähemale meie lõppeesmärkide saavutamisele, nimelt õiglane konkurentsivõitlus ja sotsiaaltumbingu lõpetamine tööturul ning samuti mm, äh, üldise majandushuvi teenused peavad konkurentsipoliitikast välja jääma riigiabi režiim peab pankadele lõppema ning maksudest kõrvale hiilimine peab lõppema. aga ma ei ole nõus sellega, et eh, mis puudutab Google'i maksustamist, aga eh, tähtis on, et meil oleksid üldreeglid eh, ja ma loodan, et raport ka täiskogul heaks kiidetakse. kolleeg David Kasa, kaks minutit aitäh, juhataja. alustaksin tänusõnadega raportöörile tema tõu-, jõupingutuste eest. minu arvates on tegu ääretult tasakaalustatud raportiga. nagu teame, on toimiv konkurentsipoliitika jätkuvalt suureks katalüsaatoriks, mis edendab majandust ja elavdab majandust ning loob töö, töökohti. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruandes on juttu sellest, et rohkem jõudu peaks andma VKE-dele. ja see näitab, et VKE-d on siis nagu sellised eelisolukorras olevad tegijad majanduses. aga samas neilgi oleks kasu suuremast konkurentsist. abiks võib olla näiteks olukorras parlamendi vastu võetud riigiabe, riigiabi reeglid. muidugi VKE-d peavad ka hästi kursis olema muudatustega ning tähtis on, et komisjon hoolitseks selle eest, et võimalused VKE-de jaoks ka kättesaadavamad oleksid. minu arvates komisjon peaks ette valmistama äriühingutele ja riiklikele asutustele head suunised Euroopa Liidu uute riigihanke reeglite kohta, mis on siis vastavuses ähm, ähm praeguse olu, äh, praeguste vajadustega ja et eelistataks ikkagi selliseid ähm, leppeid, lepinguid, kus on rohkem väärtust. ma tänan ja nüüd Danuta Jaltševetska kaheks minutiks. suur tänu, mu daamid ja härrad. ei ole mingit kahtlust sellest, et konkurentsipoliitika on üks meie ühtse siseturu sambaid. ilma reegliteta selles vallas öö, äh, oleks tegemist äh, konkurentsi tõkestamisega, kitsendamisega ja piiramisega ja see ei ole ei Euroopa majanduse ega tarbijate huvides. ja sellepärast uue komisjoni avaldused pälvivad meie toetuse. VKE-d otsivad võimalust, kuidas oma positsioone tugevdada. nüüd igasugused maksuparadiisid, see küsimus on viimastel aastatel Eh, teravnenud ja LoxLeaks näitab, et valitsused loovad stiimuleid ettevõtetele ja nii võimaldavad maksudest pääseda. ja kui me vaatame, millised ettevõtted on sellest siis kasu lõiganud, siis torkab silma see, et tegemist on just selliste ettevõtetega, kes, kelle käive ulatub miljonitesse. ja see tähendab maksutulu suurt öö, eh, puudujääki liikmesriikides. nii et ähm, maksualane konkurents on midagi, millega tuleb tegeleda, äh, tuleb selline ebaõiglane konkurents lõpetada ja komisjonil peab olema instrumendid selleks. ja mida nüüd siin raportis ma ei näe, on Eh, hindade eristamine, eh, erinevad hinnad, näiteks Vene gaasi erinevad hinnad erinevates liikmesriikides, aga mingit õiglast konkurentsi ei ole, kui ühed maksavad kakskümmend kuus protsenti gaasi eest vähem kui teised ja selline erinev hind ei tulene mitte kuidagi mingitest objektiivsetest põhjustest, vaid lihtsalt see on poliitiline otsus. ja mis puudutab sotsiaaltumpingut, äh, siis sellest me räägime, aga energiatumpingust ei räägi keegi. ma tänan ja järgmine on härra Mono, poolteist minutit. kallid kolleegid kui ähm, vaatame, millised tagajärjed on poliitikat, kui selle järgi hinnata poliitikat, siis võib öelda, et Euroopa on läbi kukkunud. isegi kui monopol on läbi kukkunud, üritatakse ikkagi avalikku teenust eraettevõttele müüa, äh, näiteks kasumite e-, e-, erastamine, see on see, mille Ungari plaan toob kaasa uute suunistega, eriti puudutab see energia, transpordisektorit, Euroopa pangandussektorit mis äh, on kaotanud kaks miljardit, kaks äh, miljonit eurot äh, viie aasta jooksul, ei ole endiselt ähm, suutnud olukorda parandada ning samuti ei ole suudetud edasi liikuda kohtuvaidlustes näiteks Google'iga. Euroopa ähm, avalik sektor on suure surve all näiteks, näiteks, mm, näiteks poekettide abil tõttu. Eh, ma olen, sooviksin neile rääkida näiteks SNCF-ist eh, Prantsusmaal, kes pidi eh, Brüsseli tõttu kakssada miljonit eurot trahvi maksma. me ei saa lihtsalt väita, et vaba turg ja konkurents on mm, kõikide küsimuste lahenduseks praegusel hetkel on, see teenitakse mõningate huvisid rahvaste heaolu Ehm, kahjuks. vaba mikrofon, annan ühele kõnelejale fraktsiooni kohta sõna ja need, kes juba on sõna saanud, nendele ma enam sõna ei anna. kõigepealt kolleeg Tontš, üks minut. tänan. kallid kolleegid me kõik teame, et konkurentsipoliitika on ääretult oluline selleks, et me suudaksime oma majandust elavdada ja seda eriti tänasel päeval, kui me oleme silmitsi niivõrd paljude selliste dokumentidega nagu teiste riikidega sõlmitavad kaubanduslepped, millest kõige olulisem on Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline lepe konkurentsipoliitika oleks ainus vahend, millega saaksime oma tarbijaid kaitsta ja millega meil õnnestuks tekitada aus keskkond kõikide turul osalejate jaoks ja sealhulgas VKE-de jaoks, kes tavaliselt alati ohvrirollis ennast leiavad. ma väga tänan komisjoni tehtud töö eest ja me peaksime kindlasti kuulma tulevikus ka nendest äh, tulemustest ja tagajärgedest. ma tänan Maria Krapini. suur tänu teile, proua president, proua volinik, ma sooviksin kõigepealt tänada raportööri tasakaalustatud raportist, kuid äh, sooviksin tõstatada ühe äh, probleemi proua voliniku eest, jah, tõepoolest, meil on vaja äh, konkurentsipoliitikat, meil on vaja ka see õiglast konkurentsi. minu küsimus on järgmine. kas te olete juba midagi ette näinud lähituleviku kohta, mis to-, aitaks arendada pisut tõhusamat poliitikat VKE-de mm, kohtlemise osas maailmaturul. ma olen endine ettevõtja, ma olen saanud konstateerida, et Euroopa Liidu tasandil ei ole reaalset et-, konkurentsi väikeettevõtete ja suurettevõtete vahel. teiseks, kas äh, olete kaalunud ka Euroopa Liidu väliste riikide äh, saabumist Euroopa turule, mida tihtipeale ju ei kontrollita, kui need kaks aspekti saaks kontrolli alla, siis võib tõesti öelda, et meie poliitikal on ka praktilisi tulemusi. ma tänan. ja nüüd härra Angel Tšambatski üheks minutiks. proua juhataja, kallid kolleegid, ma sooviksin avaldada tunnustust kolleeg Messerschmittile tema väga täpse ja tasakaalustatud raporti eest. erilist tähelepanu pöörab ta VKE-dele. VKE-sid tuleks tõesti kaitsta konkurentsi eest suurfirmadega. kuuskümmend viis protsenti Euroopa Liidu töötajatest töötab VKE-des enamikel juhtudel VKE-d lihtsalt ei suuda suurte äriühingutega võr-, võidelda. ma arvan, et noh, võib-olla seal raportis on ka nõrki kohti, aga need ei ole siiski tähtsad. Bulgaarias on laene, mille intress on võib-olla isegi viiskümmend protsenti. see on asi, millega tuleks tegeleda sotsiaalne dumping ja muu taoline, ma arvan, et küll nende asjadega hakkama saadakse. ma tänan. Ivan Jarovtšitš, üks minut. Sloboda tržišnog natjecanja, fair konkurencija su zaista temelji našega vaba konkurents on meie majanduste vundament. antud raportist tuleb väga selgelt välja et rohkem Euroopat meile vajalikes sektorites on ka meie jaoks palju parem. meil on nii palju probleeme konkurentsiga. me räägime ühtsest energiaturust, me räägime ühtsest digitaalsest turust. Google ja Google'i positsioon turul, mida ma selle kohta ütleksin? meil on digitaalne ühtne turg ja Euroopa digitaalne vabadus peaks olema üks viiest vabadus või viies vabadus tegelikult ja siin me räägime monopolist, sellest ju ei ole kasu meie majandustele. aitäh! Noh, ma tänan ja nüüd viimasena Eh, Ferreira. aitäh, juhataja. praegu on väga kasulik meenutada, et just tänu lahterdamisele erastati strateegilise tähtsusega ettevõtjad või ettevõtted meie majanduses. Öeldi, et see et kõik saavad sellest kasu, aga nüüd näeme, mis tegelikult on toimunud. äriühingute kasum on küll suurenenud, aga pere oma, perede sissetulek mitte. kui me võtame transpordi, siis liberaliseerimine on loonud monopolistlikke konst-, monstrumeid üle kogu Euroopa Eh, hiidfirmad tegelevad nii kaubavedudega kui reisijate veoga. ja kui vaadata, mis toimub CIP-ga, no põhimõtteliselt see ju hävitab tootmise paljudes riikides ja kõik voolab nii-öelda nende rahvusvaheliste äriühingute kätte, mis ei tohiks niimoodi minna. ma tänan ja nüüd volinik Vestager saab sõna Uh, jah, kõigepealt suur tänu selle mõttevahetuse eest. ma arvan, see näitas, kui süvitsi te tegelete selle teemaga ja kui pühendunud te olete konkurentsipoliitikale. ja meil on aluslepingus tõesti normid olemas ja ma väga hindan seda, mida ütles härra Werner Langel, nimelt aluslepingu kohaselt ei ole kaasotsustust ette nähtud parlamendiga. aga jah, ma arvan, et seni, kuni meil on see alusleping, me töötame selle järgi, aga samas me üritame võimalikult palju teha ka koostööd Euroopa Parlamendiga, et edasi liikuda nii eh, konkurentsipoliitika vallas kui ka erinevate juhtumite vallas, mis on lõpule viidud ja arutelu objektide koha pealt. jah, ja see, mida ütles härra Peterson meil on vaja väga tihedalt teha koostööd liikmesriikide valitsustega, sest vastasel korral meil probleeme lahendada ei õnnestu. näiteks toiduained, seal etendavad liikmesriigid ju peatähtsat rolli, aga samas liikmesriikide ametiasutused ei tarvitse omada piisavaid instrumente, kui nad peavad eh, vastu seisma suurtele korporatsioonidele ja sellest on räägitud ikka ja jälle täna õhtul siin, et kas konkurentsipoliitika on piisavalt tugev, võimaldamaks VKE-del ka tegelikult öö, eh, oma annet kasutada, oma pädevust kasutada ja teha seda, eh, mida nad tahavad teha ja turul tegutseda. see on väga tähtis öö, Äh, märkus, see näitab tegelikult, millised on meie konkurentsipoliitika eesmärgid, mitte ainult täitmisele pöörata, vaid ka äh, võimeldada inimestel ja äriühingutel oma valikuid teha. jah, äh, nüüd, mis puudutab hindade kujundamist ja ravimite hindasid, me, eelmine volinik tegeles selle teemaga, reeglid ja eeskirjad ravimi ravimite vallas ja ka patentidega teemaga tegeles ja siin võib muidugi ühelt poolt näha, et liikmesriikides öö, äh, subsideeritakse ravimeid erinevalt. aga äh, no, nii nagu me patente Mm, analüüsime, nii me peame ka ravimite sektorit eraldi analüüsima aast, igal aastal. maksud jälle üks teema, mis on olnud meie arutelu keskmes täna, mina muidugi teen omalt poolt oma parima, et kasutada konkurentsiinstrumente ja tõesti tegeleda nende juhtudega, kus on tegemist fiskaalabiga ja selliseid maksuotsuseid on kasutatud, tulemuseks on ebaõiglane konkurents. nüüd energia jah, mitmeid kohustusi on võetud ja ma arvan, et me oleme teinud oma parima, et turgusid avada. ja äh, lõpetuseks me peame mõtlema selle peale, mis on ühenduse pädevuses ja mis on liikmesriikide pädevuses. kõigepealt energiaallikate kombinatsioon näiteks. meil on erimeelsused tuumaenergia osas, aga liikmesriigid on need, kes otsustavad, milliseid energiaallikaid nad eelistavad aga kui asi puudutab riigiabi, siis me peame vaatama tõesti, et maksumaksjate raha ei üle kasutataks ja et kõik toimuks õiglaselt. ja parlament on nii palju vaeva näinud äh, läbipaistvuse vallas ja tõesti riigiabi puhul peab olema asi läbipaistvam, et näha, kuidas maksumaksjate raha kasutatakse ja et mitte ainult massiteabevahendid seda ei näeks, vaid ka kõik kodanikud seda näeksid, kuidas nende raha äh, kasutatakse ja vajaduse korral poliitikud vastutusele võtta. jah, digitaalne ühtne siseturg ja sellealased ettepanekud on tulemas komisjonilt õige pea. suur tänu selle mõttevahetuse eest, see on väga tugev alus meie tulevasele koostööle. suur tänu raportöörile, variraportööridele, proua Kallasele. suur tänu ja nüüd saab härra Morten Messerschmidt sõna kaheks minutiks, meie raportöör. suur tänu, suur tänu teile, proua äh, president, suur tänu kõigile sõnavõtjatele. enamus äh, poliitilistest ja poli-, poleemilistest punktidest olid äh, väga kasulikud. raport on ju kokkuvõttes kompromiss ja vastaksin sellega oma Taani kolleegidele. kui me esitame muudatusettepanekud, siis äh, see võib raporti sisu muuta, jah. kui soovite, äh, mulle ei meeldi, kui mulle öeldakse siin, et, äh, et ma olen täiesti muutunud ja nii-öelda Äh, kõik ümber teinud, see pole tõsi. enamus, äh, enamus äh, märkustest olid sõbralikud ja toetavad, see on, selle üle mul on hea meel, mul on hea meel selle raporti sisu üle, mis ähm, viitab olulistele kriitilistele punktidele, mis on samas konstruktiivsed. näiteks mida on vaja selleks, et luua ühtne si-, si-, digitaalturg. oleks vaja, et meil oleks kaas-, koostalitlusvõime. see on nii-öelda kasvuperspektiivist oluline. see aga tähendab seda, et komisjon haaraks algatuse enda peale. siin eh, samas kõik teised asjaosalised, keda raportis on mainitud. see on usalduse küsimus, nagu ma seda teile juba ütlesin. igatahes võite olla kindlad, et me seda tööd teeme konstruktiivselt edasi ja pöörduksin nüüd nende poole, kes sõna võtsid. jah, kompromiss ei ole kõigile meele järgi. mina pean samuti seda aktsepteerima kompromiss ei meeld-, pruugi kõigile meeldida, aga lõpuks jäävad kõik rahule. suur tänu, sellega